tänaksin teid, proua raportöör Fotiga selle raporti eest ja positiivse arvamuse koostamise eest ja nõusoleku eest ähm, Euroopa Liidu Afganistani partnerluse arengukoostöölepingu sõlmimiseks. pärast aastakümneid sõdu on Afganistan... on Afganistan nüüd jõudnud murdepunkti. viimane aasta oli kõige surmajuhtumite rohkem tsiviilisikute jaoks pärast sõja algust kahe tuhande esimesel aastal. kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta aga võiks kujuneda rahuaastaks. Nendel aastatel on Euroopa Liidu par-, Euroopa Liit teinud rohkem koostööd Afganistani valitsusega, et toetada riiki sel olulisel hetkel Afganistani ajaloos. see on meie eesmärk Afganistani strateegias kaks tuhat kaheksateist ning ka ülemkogu järeldustes. see kokkulepe on esimene õigusraamistik, mis ähm, käsitleb Euroopa Liidu Afganistani suhteid ja on üks osa pikast protsessist. seda kokkulepet juba ajutiselt äh, rakendatakse ning algus on olnud paljulubav struktuurilise koostöö dialoogi osas. meil on olnud kaks kahepoolset kohtumist kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. Nendel kohtumistel rääkisime erinevatest tähtsatest teemadest ning sõlmisime kokkuleppeid oma Afganistani sõpradega muuhulgas äh, inimõigused, äh, sooküsimused, äh, hea valitsemistava, koostöö, kaubanduse arendamine, piirkondliku koostöö arendamine, rändeküsimused. kõikide nende teemade puhul soovib Afganistan saavutada edu oma kodanike hüvanguks ning meie, eurooplased, oleme omalt poolt pakkunud abi ning toetust. iseäranis suurt tähelepanu oleme pööranud Afganistani pagulastele piirkonnas Euroopa Liit on valmis töötama selle nimel, et meil oleks äh, kõikehõlmav ning äh, jätkusuutlik piirkondlik lahendus ning äh, Afgaani kodanikud saaksid väärikalt naaberriikidest tagasi pöörduda ning Euroopa Liidu piirkondlikud rände ning sunniviisilise ümberasustamise eesmärgid saaksid rakendatud me tahame realistlikku pilti sellest, mis Afganistanis toimub ja seetõttu ma räägiksin põhjalikumalt rahuprotsessiga seotud arengust. kohapealne olukord on praegu murettekitav süütud Afganistani naised, mehed, lapsed kannatavad konflikti tingimustes, aga meil on põhjust loota, et sel aastal on meil häid uudiseid selle riigi jaoks presidendi rahupakkumine Talibanile veebruaris kaks tuhat kaheksateist lõi enneolematud tingimused rahu sünniks ja alates septembrist kaks tuhat kaheksateist on äh, Ame-, Ameerika Ühendriigid ning äh, Taliban pidanud läbirääkimisi rahvusvaheliste jõudude äh, väljatoomiseks Afganistanist ning terrorismivastaseks võitluseks sellised kokkulepped võtavad aega ning äh, kui neid sõlmitakse üleöö, ei jää need pahatihti püsima. seetõttu Euroopa Liit on valmis Afganistani toetama enne rahulepet, rahuleppe ajal ning pärast rahulepet, selleks et see rahu ka kestma jääks. eelmise aasta novembril Genfi ministrite kohtumisel Afganistanis, äh, mille võõrustajaks oli ÜRO, tegi äh, kõrge esindaja Mogherini oma avalduse ning tegi oma viiepunktilise pakkumise Afganistanile selle kohta, kuidas Euroopa Liit saaks rahulepet sõitu omalt poolt toetada. kõigepealt me võime muuta rahuprotsessi kaasavamaks, teiseks saame aidata reformidega kaasa, ka julgeolekusektori reformile võime kaasa aidata, kolmandaks me saame aidata endiste võitlejate ja nende perede taasintegreerumisele kaasa, neljandaks võime olla võimaliku rahuleppe tagajaks ning teiseks me võime piirkondlikule ühenduvusele kaasa aidata. pärast seda oleme teinud tihedat koostööd Afganistani partneritega, et paremini määratleda meie toetust, oleme algatanud pühendunud rahumehhanismi, et aidata kaasa läbirääkimisse kaasavusele. nagu kõrge esindaja ütles Genfis, Afganistani rahvas tahab edasi liikuda, mingisugust tagasipöördumist olla ei saa ning äh, lähikuudel teeme koostööd rahvusvahelise üldsusega selleks, et toetada ka paremat valimisprotsessi selle aasta presidendivalimisteks Afganistanis. nagu te õigusega oma raportis mainisite, Euroopa Liit on eraldanud päris suuri summasid arenguabiks Brüsseli Afganistani konverentsil kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobris Euroopa Liit ning Euroopa Liidu liikmesriigid lubasid viis miljardit eurot Afganistanile ning äh, neid, need summad on ka teele saadetud. Euroopa Liidu arengutoetused Afganistanile on keskendunud rahuprotsessile, riigi süsteemi ülesehitamisele ning äh, Afganistani toetamisele piirkondlikus kontekstis. koos teiste arenguabipartneritega püüame me kasutada ära äh, arenguprogrammi võimalusi, et toetada rahustsenaariumi, see toetab ka konfliktijärgseid äh, reformide läbiviimist, ühiskondlikku ühtekuuluvust, piirkondliku ühenduvuse parandamist Afganistanil on võimalus saavutada rahu ning meie siin Euroopa Liidus teeme kõik, mis meist olenema selleks, et Afganistani rahvast aidata, et sellest võimalusest saaks tõesti kestev rahu. aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik. Engel w imieniu Komisji Rozwoju, nie ma go nie widzę, ale jest pan Lange. Niisiis ma ei näe, et härra Engel oleks saalis, aga selle eest härra Lange on küll. ja kaubanduskomisjoni nimel palun. suur tänu, juhataja, volinik, kolleegid ja pisut absurdne olukord täna meil siin. jah, lepingu peame heaks kiitma, mis on ajutiselt juba üle aasta jõus olnud. ja väliskaubandusprotsess samas ei ole olnud üldse läbipaistev jah, nii ei saa Euroopa Parlamendiga ümber käia, kui tegu ei oleks Afganistaniga, aga nõukogu ja komisjon peavad selgelt välja ütlema, et niimoodi ei saa, et lepingut ajutiselt kohaldatakse, ilma et meie demokraatlikult valitud koda oleks saanud oma nõusoleku anda. see ei ole kuidagi kooskõlas demokraatiaga meil on selge kokkulepe, et ühtegi lepingut ei saa kohaldada enne, kui Euroopa Parlament ei ole sellele oma jah öelnud ja see on põhimõtteline küsimus. komisjon ja nõukogu, meiegi oleme ehm, demokraatlikult valitud institutsioon, tähtis on olla läbipaistev, kui tegemist on lepinguga, mis jõustub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 jah, välisasjade komisjon on nüüd teinud ettepaneku ja mulle meeldib see, et nüüd esimene formaalses vormis toimub koostööleping Euroopa Liidu ja Afganistani vahel on olemas. leping käsitleb strateegilisi küsimusi, samuti regionaalsete jõudude rolli, samuti räägib riigi institutsioonide ülesehitamisest Eh, Afganistanis, need tuleb ju luua. selles raportis räägitakse ka inimõigustest, sest neid ei järgita Afganistanis. samuti räägitakse siin kaubandusest ja majanduse arengust, aga mis eriti oluline on, on rändeprotsessid. Afganistan kaardab Pakistanist ja Iraanist eh, tagasirännet ja väga eh, hea, et Eh, siin lubame neile koostööd teha selles sektoris. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Frunzulika. lugupeetud eh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad see leping näitab, et tegemist on üleminekuga äh, kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümne nelja, kahekümne neljanda aastani, see on üheks alustalaks Euroopa Liidu toetusele ähm, Afganistani tähtsatele reformidele. ma tahaksin juhtida tähelepanu lõppudes ka sellele, et hoolimata sellest, et probleeme äh, probleemide osas on saavutatud äh, juba palju, tuleb siiski paljude väljakutsetega veel pikaajaliselt tegutseda minu jaoks on oluline konstruktiivsem dialoog inimõiguste teemal, äh, iseäranis naiste, laste, äh, etniliste ning usuliste vähemuste küsimus, mis on oluline element sellest kokkuleppest. kokkulepe on suunatud selleks, et sellele, et suren-, arendada Euroopa Liidu Afganistani suhteid õigusriigi põhimõttega seoses terrorismi ning äärmusluse vastases võitluses hea valitsustava tabamisel, tagamises, äh, narkokullerluses, äh, kaasava majandusliku kasvu loomine, sotsiaalse, ühiskondliku ning maaelu arengu tagamine, ühis-, üleilmsete väljakutsete vallas tehtav koostöö nagu kliimamuutus, praegusel hetkel on äh, riigis mitmeid rivaalitsemisi ning naaberriigid selles piirkonnas peaksid pigem riigi ülesehitamisele kaasa aitama ja mitte õõnestama seda. kolleeg Austrevitšus, palun ja pidage palun kõneajast kinni. kõigepealt äh, tahaksin tänada Anna Fotigat suurepärase töö eest, ta on muutnud, ta on esitanud meile äh, oma raporti Euroopa Liidu Afganistani koostööleping, partnerlus ning areng, see hõlmab Euroopa Liidu ja Afganistani suhteid ning toob selle hoopis uuele tasandile, nii et koostööst oleks kasu mõlemale osapoolele. Afganistan on tõesti saavutanud nii mõndagi, selles pole vähimatki kahtlust ja seda mitmeski valdkonnas, nagu Anna ütles, aga julgeolekuküsimused, korruptsioon, inimõiguste probleemid on endiselt päevakorras ning seavad ohku, ohtu senised saavutused. Afganistan on jõudnud oma ajaloos murdepunkti ja kui äh, edasi ei pingutata, võivad senised saavutused äh, kõik kaduda ning äh, seetõttu tuleb kõikide liitlastega konsulteerida ning rahule jalule saada. Euroopa Liit on valmis toetama Afganistani pikaajalise partnerluse kaudu ning seetõttu pärast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu Genfi konverentsi lubas äh, Euroopa Liit nelisada seitsekümmend neli miljonit eurot äh, riigi ülesehitamiseks, äh, avaliku sektori reformideks, kohtusüsteemi toetamiseks, valimiste läbiviimiseks ning rände ning maapagulusega seotud väljakutsete seljatamiseks. see kokkulepe on piirkondlikus kontekstis sõlmitud kokkulepe, naaberriigid ning rahvusvaheline üldsus saavad sillutada tee Afganistani paremale tulevikule. esimene samm stabiilsuse suunas on aga rahu. rahu saavutamine sõjajalal olevate osapoolte vahel on praegusel hetkel meie esimene prioriteet. loodan, et Katari läbirääkimiste protsess kaasab Afganistani valitsuse selle sõna kõige sügavamas mõttes rahukokkulepe ei saa aga tuua ohuks äh, inimõigused, õigusriigi põhimõte äh, ning äh, demokraatia. Afganistani kodanikud on selle ära teeninud okay.. suur tänu ja nüüd proua Lösing, poolteist minutit kuue fraktsiooni nimel. jah, on hea, et lepingu eesmärgid Afganistaniga, vaesuse likvideerimine, Euroopa ühend-, ÜRO arenguabi rakendamine on nii aktuaalsed ja päevakorras, aga meil ei ole kogemusi neolaberistlike reformide eh, protsessiga. aga sellest just siin täna juttu on. aastast kaks tuhat kolm eh, eh, on läänemeelsed riigid äh, neoliberaalselt hakanud majandust ümber kujutama seal ja paljud eh, uuringud ja aastatepikkused kogemused samas räägivad, et seesugune kontseptsioon ei sobi sinna kanti, et inimeste olukorda parandada ja stabiliseerida piirkonda. praegune olukord Afganistanis on kohutav, aga ma kardan, et eh, see leping mis sisaldab ka äh, otseinvesteeringut välismaalt erasektori väljaarendamist, ei aita jalule seda piinatud äh, riiki, vaid lihtsalt paljundab äh, Euroopa firmade kasumit ja juba ette on ära otsustatud ka see loosung ühised edasised sammud. see, mis tähendab tagasivõttu lepingut, see on inimvaenulik. suur tänu ja nüüd proua Koomets, üks minut. E suur tänu meil on erinevad äh, missioonid olnud, äh, ma tahtsin anda ja, ja nende kaudu oleme tahtnud anda hääle neile, keda Taliban maha surub. me õppisime nii mõndagi Afganistanis, õppisime seda, et ilma kaasamiseta rahu ei ole aga rahuläbirääkimised äh, on ohus, Trumpi valitsuse tegevus on ka murettekitav, nad tahavad lihtsalt väed võimalikult kiiresti välja viia, nad ei taha kaasata kedagi, ei naisi, ühiskondi ega ka valitsust, praegused saavutused on ohus ning see võib tähendada seda, et suurem osa Afganistani äh, rahvast, naised, lapsed satuvad mahasurumise ohvriks. see ei ole õige lähenemine, vaadake, kuidas Taliban on rünnanud tsiviilisikuid ja teisi. Euroopa Liit peab aga läbirääkimisi, mis ei ole väärt isegi seda paberit, millele see on kirjutatud, millele kokkulepped on kirjutatud, me peame rohkem pingutama, kõik need pingutused, humanitaarabi hukkumised ja nii edasi on lihtsalt liiva jooksnud, kui, kui me midagi ette ei võta. proua Niina Kill. Euroopa Liidu ning Afganistani kokkulepe selle kohta võib öelda, et oleks olnud parem, kui parlamenti oleks läbirääkimistest parem äh, ja varemini teavitatud iseäranis, mis puudutab kaubandust ning investeeringuid. aga võttes teadmiseks asjaolu, et Washington enam ei äh, soovi sõjalisi eeliseid, tähendab seda, et äh, on võimalus jällegi demokraat-, diplomaatial jalule saada ning meie Euroopa Liidust peame toetama Afganistani konflikti poliitilist lahendamist. mul on aga terve rida küsimusi kui meie volinikule. Ameerika Ühendriikide ning Talibani läbirääkijad on saavutanud äh, rahuraamistiku äh, esialgse kokkuleppe, aga kui ei ole tagatud sellise kokkuleppega Afganistani naiste õigused ja vähemuste õigused, mida on see siis väärt? Euroopa Liit on pingutanud selle nimel, et naised saaksid osaleda ühiskonnaelus. kuidas me siis, kui see ei ole tagatud, ähm, saame omalt poolt tagada, et meie senised pingutused ei ole lihtsalt tühjad pingutused? teiseks, ei ole Doha läbirääkimiste raamistikku ei Ameerika Ühendriikide ega Talibani Afganistani valitsus ei saa seda juhtida ja kuidas me tagame selle, et Pakistan, Hiina, India, Iraan äh, on kaasatud stabiilsuse tagamisse, kuidas me tagame selle, et Afganistani valitsus äh, on äh, ikkagi eestvedaja Afganistani rahuprotsessi küsimuses. suur tänu. suur tänu ja nüüd on meil vaba mikrofon, proua Ward E euroopa liidu liikmesriigid peavad afganistani endiselt turvaliseks riigiks see võimaldab neil tagasi saata afganistani need inimesed kes on tulnud euroopa liitu läbi ohtlike marsruutide et varjupaika saada aga julgeolekuolukord on halvenenud tõsiselt ning talibani kontrolli all on suur osa afganistani territooriumist on silmakirjalik ning vastutustundetu, et liikmesriigid saadavad inimesi tagasi riiki, kus äh, neid hakatakse äh, kin-, täie kindlusega taga kiusama. iseäranis need, kes äh, otsisid varjupaika sellepärast, et nad olid teinud lääne jõududega koostööd. teine murettekitav asjaolu on naiste ning noorte tüdrukute olukord. minu kolleeg Anna Koomes tegi olulise tõi meie tähelepanu alla olulise algatuse, Afganistani naised on esitanud omalt poolt pöördumise, et äh, need, kes on läbirääkimistest kõrvale jäänud, saaksid samuti tähelepanu ja nende naiste õigused tuleb tagada. kolleeg Loland, palun. lugupeetud volinik, kallid kolleegid ja kokkulepe sõlmitakse Talibani ning Ameerika Ühendriikide vahel jah, aga samal ajal Taliban on rünnanud Afganistani sõjaväge alles hiljuti, hukkunud ning haavatud riigi lõunaosas ja neid näiteid on palju Afganistan ei ole valmis läbirääkimisi pidama Afganistani valitsusega, hoolimata sellest, et äh, seda on taotletud. Talibani rünnakud valitsuse suunal on äh, sagenenud ja Talibani kontrolli all on üle viiekümne protsendi territooriumist. ja Taliban on äh, püüdlemas võimule kõikidele võimutasanditele, see tähendab tohutut tagasiminekut, kui me räägime Afganistani kodanike õigustest ning vabadustest. kogu ühiskond tunneb muret selle pärast, äh, et Afganistan võib kujuneda islami emiraadiks Äh, nii nagu tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel. Euroopa Liit ei saa jääda usaldusväärseks, äh, kui me oleme valmis äh, toetama sellist arengut pärast seda, kui oleme Afganistani kakskümmend aastat investeerinud. me ei saa lubada, et Afganistan langeb jällegi Talibani, Talibani kätesse, seda ei saa lubada isegi rahu nimel. aitäh. suur tänu, härra Šulik me räägime Afganistanist. Äh, ajalooliselt valitsematu, täiesti võimatu riik ja Euroopa Liit on miljardeid eurosid sinna saatnud sotsiaalprogrammidesse, riigi ülesehitamisse ja see riigi ehitamine, see tähendab, tahetakse saavutada seal demokraatiat. Venemaa, USA ja Briti impeerium, kõik on jäänud äh, kaotajaks, kui nad üritasid ennast peale suruda Afganistanile ja ma ei arva, et midagi muutuks e, ka siin. E, nüüd üritatakse pehmete vahenditega ennast peale suruda, ma arvan, et inimeste elujärge Afganistanis saab kõige paremini parandada nii, et tariifide vaba kaubandus, e, avada neile kaubanduse, võimaldada nende majandusel kasvada ja inimesed, kes saavad hariduse, hakkavad kauplema ja majanduskasv tuleb kauplemise kaudu, kõik ülejäänud meetodid ei toimi. ma tänan ja viimane vaba mikrofoni voorus on härra Castaldo. suur tänu, juhataja, kolleegid. Afganistan vaatamata sellele, et ta on meil südamel. me peame mõtlema kõikide nende peale, kes on oma elu ohverdanud selles piirkonnas, ärgem unustagem neid. Afganistan nagu Euroopa Liitki vajavad lepingust, mis, lepingut, mis toetaks kahepoolset dialoogi ja tugevdaks stabiilsust selles riigis ning kodanike õigused õigusriigi ja justiitssüsteemi reformi, jätkusuutliku arengu, korruptsioonivastase võitluse seaks tegevuse keskmesse. väga palju muudatusi eh, on toimunud, aga tähtis on, et kõik jõud piirkonnas võidaksid toimuvast. Mm, ja Euroopa Liit üksinda ilma naaberriikideta ei tule toime, seda pole väga raske nüüd leping võimaldab ka rahaliste vahendite kasutamise seiret teostada paremini. see on väga oluline, et rahalisi vahendeid tõesti kasutataks kohaliku elanikkonna huvides. see on hea esimene samm, me peame jätma ukse avatuks, et Afganistani rahvast ootaks parem tulevik. suur tänu. ja nüüd lõpetuseks sellele arutelule saab sõna volinik Mimitsa lugupeetud saadikud, ma tahan teid tänada selle kasuliku mõttevahetuse eest. ma teen järelduse, et me peame jätkama koostöölepingu teel Afganistaniga ja peame igati toetama Afganistani. ja see on eriti oluline praegusel ajahetkel, kus suuremad kohustused, mis on võtnud rahvusvaheline üldsus, vajavad tugevdamist Euroopa Parlamendi hoiame kogu aeg kursis sellega, mida me pidevalt teeme ja dialoogiga, mida me pidevalt peame. suur tänu, härra volinik ja nüüd saab raportöör proua Fotiga sõna. Äh, volinik, kallid kolleegid see on esimene õiguslik alus, mis reguleerib suhteid Euroopa Liidu ja Afganistani vahel. see partnerlus ja arengukoostööleping jääb jõusse eh, loodetavasti aastakümneks ja me peame seda kasutama ära täiel määral selleks, et eh, tagada rahu, julgeolek ja stabiilsus ning areng selles piirkonnas, samuti sotsiaalne jätkusuutlikkus Afganistanis, see on väga raske ülesanne. ma tahan tänada kõiki variraportööre, kõiki, kes panustavad sellesse raportisse, suur tänu minu fraktsiooni nõuandjatele, loomulikult Ahveti personalile ja minu oma assistentidele suur,, suur-suur tänu kõigile! suur tänu. ja sellega on ühine arutelu Afganistani üle lõppenud, hääletus toimub meil homme. ma tänan kõiki selles arutelus osalenuid. ja nüüd saame edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde see on Juan Fernando Lopez Aguilari raport, mis puudutab Euroopa Liidu ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimislepingut. esimesena saabki sõna meie raportöör, palun, neljaks minutiks. ma tänan, härra juhataja. volinik Mimitsa, mul on suur au eh, võtta sõna siin Euroopa Parlamendis raportöörina, kes käsitleb eh, Äh, assotsieerimislepingu heakskiitu Euroopa Liidu, Monaco, Andorra ja San Marino vahel. nõukogu on andnud rohelise tule Euroopa Komisjonile äh, pidada läbirääkimisi liikmesriikide nimel nende kolme riigiga ja komisjon on äh, seda juba teinud ja ka parlament esimest korda tegeleb selle soovituse eelnõuga ja parlament on oma seisukoha välja töötanud ja töötamas, aga ilma parlamendis eh, heaks kiiduta ei saa see leping jõustuda. Lissaboni leping annab meile sellised volitused. Monaco ja Andorra vüstiriigid ja San Marino vabariik on suveräänsed vabariigid, kellel on selja taga pikk ajalugu. ja mina olen võrdleva põhiseadusõiguse ekspert ja ma leidsin, see teema on väga huvipakkuv. ja ma nägin, et ka Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia naaberriigid on olnud väga huvitatud sellest. tegemist on Euroopa Liidu tähtsate partneritega, mis sest, et tegemist on mikroriikidega. Nad on küll suuruselt väikesed ja väikese rahvaarvuga, aga sellele vaatamata aluslepingu äh, äh, artikkel kakssada kaheksateist ütleb selgelt, et me äh, peame Eh, tagama eh, ühenduse akii täitmise ja neli vabadust nende järgmise, me tahame õiguskindlust, aga samas me peame arvestama eh, nende kolme mikroriigi eripäraga. Need neli vabadust ja väikesed hõreda alarahvastatud riigiga, need peavad olema Need on probleemsed, et peab ette nägema ka ajutised erandid, pidades silmas, kuidas äh, need riigid kohanevad lepinguga ja väga tähtis on, et me tõesti paneksime selle lepingu äh, töötama. ka nende riikide eelarveline suutlikkus on äh, väike ja ka konfliktide lahendamise mehhanism nõrk ja ka me ei räägi nende riie-, riikide ühenemisest Euroopa Liiduga, see on hoopis teistsugune protsess. nii et lõpetuseks maksuküsimused. Eh, läbirääkimiste mandaat maksundust ei hõlma, aga me teame, et need väiksed riigid on tublisti vaeva näinud, et parandada läbipaistvust maksustamisel. Nad tahavad rahapesu vastu võidelda ja terrorismi rahastamise vastu võidelda, eriti selle viimasega ja ma arvan, et on ülioluline julgustada neid riike Eh, tegema head koostööd OECD-ga selles vallas. Need riigid kuuluvad ka Euroopa Nõukogusse ja teistessegi organisatsioonidesse ja meie soovituses juhitakse tähelepanu sellele, kuivõrd olulised on naaberriikidega, mm, Hispaania, Prantsusmaaga, Itaaliaga nende suhted tähtis on teha tihedat koostööd ühistes küsimustes, horisontaalsetes poliitikates ja tahaks lõpetada kolme küsimusega. Andorra puhul me peame tunnustama, mida nad on teinud finantsregulatsiooni vallas, eriti tubaka maksustamisel. kokkulepe on sõlmitud piiririikidega ja Euroopa Liiduga. Hispaaniagi tunnustab neid. nüüd San Marinol on olnud ekspordiga probleeme nimelt käibemaksunõuded ja sellekohane vorm. ja samas on tegemist väga väikese rahvaarvuga, mikroriigiga ja tasub silmas pidada seda, et eh, kohalik rahvas, kohalik rahvus on tegelikult vähemuses selles riigis. tähtis on nüüd, et läbirääkimised edukalt lõpule viiksime. Eh, suur tänu ja nüüd annan sõna volinik Miimitsale. palun, e, välispoliitika kõrge esindajate, esindate teie. E, assotsieerimisleping Andorra, Monaco ja San Marinoga e, on käsil ja me tahame juunikuuks kokkuleppe lõpule viia ja see, selle, see päädib kaheaastaste läbirääkimiste protsessiga ja väga palju Euroopa Liidu õigusakte peavad meie partnerid sellega seoses üle võtma. nagu lugupeetud saadik Lopes Aguilar õigesti ütles, meil on suurepärased suhted nende kolme väikese riigiga. Need kolm riiki on uhked oma ajaloo üle ja oma sõltumatuse üle. ja samas on meil nii palju ühist nendega me kuulume ühtsesse Euroopa perre ja on täiesti loomulik, et me taotleme veel tihedamaid partnerlussuhteid nendega. ja sellepärast me hindame nende soovi täielikult integreeruda meie siseturuga. Andorra, Monaco ja San Marino on teinud tublisid jõupingutusi viimastel aastatel eh, finants- ja majandus majanduse taastamise protsess on olnud edukas ja nad on valmistunud korralikult tulevaseks assotsieerimislepinguks, nad on üle võtnud või on üle võtmas teatud Euroopa Liidu siseturu eeskirju. ja teie soovituse projektiga kooskõlas me julgustame oma partnereid otsima toetust ka liikmesriikidelt, et kui nad akiid üle võtavad ja rakendavad jah, selleks on vaja suuremat haldussuutlikkust ja koostöö Euroopa Liidu liikmesriikidega võib olla neile suureks abiks. me tervitame seda, et te rõhutate oma soovituste projektis, kuivõrd oluline on eh, tagada homogeensus ja terviklikkus meie siseturul ja kinni pidada põhiõigustest me täielikult jagame parlamendi seisukohta ja Euroopa Liit ei, eh, ei tagane siseturu peamistest põhimõtetest me oleme sellest juhindunud, kui me pidasime läbirääkimisi ka Ühendkuningriigi ja Šveitsiga. mis tahes leping kuulub nende eeskirjade ja põhimõtete alda, alla. aga loomulikult nendes raames on ka ruumi äh, läbirääkimisteks tuleb arvestada selle eripärase olukorraga, milles meie väikesemõõdulised partnerid on ja Euroopa Parlamendi soovitused on seetõttu väga asjalikud ja õigeaegsed. Euroopa Liit tahab põhjalikku lepingut, mis tagab täieliku juurdepääsu Euroopa Liidu siseturule ja hõlmab kõiki nelja vabadust, isikute kapitali, kaupade ja teenuste vaba liikumine, sama turg, samad eeskirjad ja ei saa kuidagi osaliselt integreeruda siseturgu. Need neli vabadust, neid ei saa kuidagi eh, noppida välja või lahutada ja sellepärast Euroopa kohtul peab olema ainupädevus eh, tõlgendamaks ja kohaldamaks eh, seda lepingut, sealhulgas ka vaidluste lahendamise lahendamine viimase abinõuna kohtus ja Euroopa Komisjonil peab olema pädevus seirata, kuidas lepinguid täidetakse, sealhulgas ka riigi abi antakse. kooskõlas parlamendi soovitustega ja aluslepinguga me väga põhjalikult käsitleme Andorra, Monaco ja San Marino taotlusi üleminekukorra kohta, näiteks töötajate vaba liikumine ja teenuste vaba osutamine ja selle kohaselt äh, so-, soovid, need peavad olema proportsionaalsed ja põhjendatud. see leping äh, on midagi, millest kõik võidavad ja see on samm edasi ühtsema Euroopa mandri suunas. Eh, e suur tänu ja tere õhtust minu poolt. ja nüüd fraktsioonide sõnavõtjad härra Zovko kõigepealt. mikrofon. Uh, right. Now it's working. <laughs> Sorry. Grazie, signor presidente. Honorable chair. proua Zovko, jah, mul oli hea meel olla variraportööriks selle raporti puhul ja ma tänan härra Lopes Aguilari, meie raportööri ja teisigi variraportööre konstruktiivne koostöö eest. Eh, väga tähtis on nende riikide territoriaalset mõõdet mõista ja mida see kaasa toob neile. koos kolleegidega ma pakkusin välja meetmeid institutsioonilise raamistiku loomiseks, mis aitaks nendel kolmel naaberriigil rakendada tulevast assotsieerimislepingut tõhusalt kahtlemata Euroopa Parlament peab julgustama äh, vastu sõlmima seda lepingut kolme riigiga, sest nende riikide ümber on Euroopa Liidu liikmesriigid ja me jagame ajalugu ja kultuurilisi väärtusi. Need kolm riiki on läbi viinud tähtsaid reforme ja viinud oma õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega, eriti pangandus- ja finantsvaldkonnas ja me peame neid kiitma selle eest. raporti vastu vastu võttes me kutsume üles kiiresti läbirääkimisi lõpule viima, et tulemuseks oleks leping eh, meie pikaajaliste heade naabritega. E sotsiaaldemokraatide nime, nimel härra Benifei, üks minut, palun. suur tänu, president president ja raportöör. Euroopa Liidu assotsieerimisleping Monaco, Andorra ja San Marinoga on väga oluline, integreerimaks neid riike Euroopa Liiduga. Nad on alati olnud osa Euroopa Liidu ajaloost, samas ei ole nad saanud seda kaitset, mida pakub Euroopa Liit ning äh, suu tänu dialoogile minu erakonna poolt ja kolleegide poolt sõsarparteist San Marinos võtsime vastu mitmeid sätteid, mis puudutas teadusuuringute alast koostööd, meil on vaja investeeringuid ühistesse taristuprojektidesse, teadlaste vahetusi, meil on vaja ka reeglipäraseid parlamenti liikmete vahetusi ja külastusi. see kokkulepe tuleb lõpule viia nii kiiresti kui võimalik. me käsitleme erinevaid teemasid, eriti ka valdkondi, mis võivad olla tundlikumad. mida tugevam on Euroopa, seda tugevamad oleme me kõik. aitäh. ECR-i nimel kolleeg Tänok, poolteist minutit. Geograaf-, geograafiline ja ajalooline seos Euroopa Liidu ja nende kolme mikroriigi vahel on täiesti selge, praktiline koostöö juba toimib Euroopa Liiduga, kõik kolm kasutavad valuutana ka eurot ning kaks riiki on tolliliidu liikmed sada viiskümmend tuhat on rahvaarv ehk siis kolm korda väiksem kui Euroopa Liidu kõige väiksem liikmesriik Malta, seetõttu assotsieerimisleping tunnustab seda ebatasakaalu kahe läbirääkimiste partneri vahel ning äh, mul on hea meel, et härra Lopes Aguilari raport ka seda välja toob, arvestades, kui keeruline on assots-, assotsieerimislepingu sõlmimine sellistel mikroriikidel. oluline on ka silmas pidada seda aluslepingute kontekstis, arvestades, kui väike on nende riikide haldussuutlikkus. nüüd Brexiti kontekstis olen väga hästi tuttav nende vabadustega, mis seostuvad vaba turuga ja siseturuga ning äh, siseturu küsimused tuleb lahendada, sest muidu tekivad probleemid, aga kolme mikroriigi puhul tuleb kaaluda ka püsivaid erandeid. variraportöörina tahaksin tänada raportööri härra Lopes Aguilari, kes töötas väga konstruktiivselt ning homme hea meelega hääletan selle poolt suur tänu roheliste nimel, kolleeg Solé. Gracias, president. Andorra, San Marino y Monaco son tres países. Andorra, San Marino ja Monaco on kolm Euroopa riiki, millel on ajaloolised, sotsiaalsed ja majanduslikud selged seosed Euroopa Liiduga. naaberriikidega on suhted head, aga see on ka Euroopa Liidu huvides tihedaid suhteid omada nende riikidega ning see leping on hea võimalus neid suhteid tihendada. ma loodan, et läbirääkimised jõuavad peagi lõpule ning ka avalikku arvamust arvestades on oluline neid kolme riiki kaasata no,. et läbirääkimiste edukust ka õiglaselt hinnata. Andorra puhul tuleb tunnustada neid pingutusi, mida riik on teinud selleks, et muuta seni kohaldatud majandusmudelit, nad soovivad olla läbipaistvad oma maksuküsimustes, mis oleks kooskõlas Euroopa ja rahvusvaheliste standarditega. seega kutsun üles Andorra ametiasutusi täiel määral koostööd tegema ning parandama suhteid Euroopa Liiduga suur tänu, fraktsioonid on nüüd sõna saanud ja nüüd eh, kolleeg Fisas, Aiela, üks minut. aitäh. kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri suurepärase töö eest. see kokkulepe on väga oluline ja päevakajaline, kuigi jutt on väikeriikidest, siis asuvad nad Euroopa Euroopa mandril, seega on oluline, et osaleksid ühisturul. seetõttu on mul eriti hea meel Andorra üle, kuna see on nii lähedal ja mina olen ka Euroopa Liidu ja Andorra sõprusühingu president. ma tunnustan Andorra valitsuse pingutusi, mida on tehtud võitluses maksuparadiisi maine vastu. nüüd tuleb põhitulu pangandussektorist, aga läbipaistval viisil, samamoodi turismist. seal on väga kõrge, kõrge heaolustandard ja need kolm riiki ei saa olla osa Euroopa Liidust tulenevalt oma iseloomult, aga assotsieerimislepinguga on nad nii hästi integreeritud kui võimalik. härra Siss, üks minut nüüd Andorras, Monacos ja San Marinos on sada viiskümmend tuhat eurooplast, kellel on tihe seos Euroopa Liiduga ja loomulikult on nendega seotud ka väga suur ajalooline side. seega peame seda korrektselt raamistama, me tahame nendele riikidega riikidele läheneda, need riigid on ka väga haavatavad, arvestades üleilmastumist, nende kultuurilist eripära tuleb säilitada, toetada nende majandust, seda kõike tuleb arvesse võtta, et tugevdada neid riike ja nende seotust ühisturuga oluline on, et nad oleksid äh, sarnasemad ka Euroopa Liidu õigusaktidele, mis puudutab pangandust ja fiskaalküsimusi ning äh, areng on siin väga tähtis, seega assotsieerimislepingut peaks parlament toetama ning ma nõustun ka, et luuakse parlamentaarne dialoog, delegatsioon dialoogi pidamiseks. nüüd äh, vaba mikrofoni voorus, härra Efrits, üks minut, palun suur tänu. kolm mikroriiki on järjekorras järgmisel kohal assotsieerimislepingus. mulle meenub Backmani mäng, kes käib mööda labürinte ja sööb asju ära, aga kui need kolm riiki arvavad, et nemad saavad erikohtlemise osaliseks, siis ma ütleksin nagu volinik, et osalist integ-, deklareerimist ei ole olemas, on palju reegleid, millega tuleb arvestada. nüüd see ajutine erand, mul tekib küsimus, kaua see kestab, eriti mis puudutab pangandusrežiimi nendes riikides, kui kaua seda talutakse, kui arvestades, et nad lähenevad ühisturule. minu nõuanne kolmele suurepärasele mikroriigile oleks, et olge ettevaatlikud, Backman jahib ka teid, põgenege. härra Tremosa, üks minut. Muchas gracias, senor president. En esta intervención es muy breve, es solo para. suur tänu. ma tahaksin lühidalt tunnustada raportööri ja variraportööre, eriti eriti kolleeg Fisherit, sellepärast et nad on tõesti teinud väga suurepärast tööd. mina sündisin Püreneede orus Andorra lähedal, tingimused olid seal ajalooliselt sajandeid väga rasked, aga nüüd on Andorra teinud läbi suure muutuse ning ma tunnustan seda kokku kokkulepet, mille kiidame heaks homme ning ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on teinud suurepärast tööd. Andorra on sisse viinud suurepäraseid äh, tavasid ning me peame ka tunnustama Andorra valitsust ja ka Andorra rahvast, et nad soovivad nüüd olla kooskõlas Euroopa Liidu heade tavadega, aitäh! üks minut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 kus on assotsieerimisleping, eeldame me, et kõik see, mis on varasemalt saavutatud, kaob. kas tõesti? mis saab nendest maksuparadiisidest, kas tõesti nad loobuvad varasematest tavadest ning jälgivad Euroopa Liidu ähm, ettepanekuid, äh, lähtuvad läbipaistvusest Äh, ja Monaco küsimuses äh, tahaksin küsida, mis saab pereõigusest, äh, naisi diskrimineeritakse Monacos ja on probleeme lastehoiuga, laste eest hoole kandmisega ja pankade tööga. kõik need tähtsad küsimused väärivad meie tähelepanu. Need on ainult mõned probleemidest, probleeme on ka teisi, paindlikkuse nimel ei saa me selliste asjadega leppida, mis meile tegelikult mööd-, meeltmööda ei ole. ja viimane kõneleja, palun üks minut. ma tahaksin tänada ja õnnitleda oma kolleeg Kefisesid, kes selle teemaga tegeles. Need kolm mikroriiki ja Euroopa Liit jagavad ühiseid väljakutseid ja ajalugu, nad, seal räägitakse Euroopa Liidu keelt ning kokkuleppeid on olnud juba pikka aega, Andorra üheksakümnendal aastal allkirjastas Euroopa ühendusega kokkuleppe, mis kehtib siiamaani, Euroopa valimised lähenevad ning väga palju edu on saavutatud, eriti finantsmääruse osas, e, samamoodi terrorismi rahastamise vastases võitluses e, ning me peame kaasama kogu kodanikuühiskonna äh, et jõuaksime läbirääkimistega lõpule kahe aasta jooksul, arvestades Ameerika Ühendriikide soovi kehtestada hegemooniat, loodame, et sellega aitame kaasa Euroopa Liidu konkurentsivõime kasvule erinevatel tasanditel. suur tänu ja nüüd saab sõna vastuseks härra volinik soovituste heakskiitmine on igati asjakohane ja õigeaegne. tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid märkuste ja ettepanekute ees nii täna kui ka välisasjade komisjonis jaanuarikuus. ma olen väga tänulik parlamendi poliitilise toetuse eest, et saaksime kiiresti lõpule minna assotsieerimislepinguga. Monaco, Andorra Poola ja San Marino puhul, aitäh! suur tänu, volinik Mimitsa ja nüüd saab sõna vastuseks raportöör härra, härra Lopes Aguilar. aitäh! siin kokkuvõtvas kõnes tahaksin öelda, et see on olnud väga meeldiv üllatus kuulda neid mõtteid, mõtteid ja kõikide kõnelejate tarka mõtlemist. see selgelt kajastab, et Euroopa Liit soovib jõuda nende mikroriikideni, mis asuvad Euroopa kaardil, meil on ühised väärtused ja ajalugu, seega nüüd pean juhtima teie tähelepanu järgmistele punktidele koostame poliitilise avalduse Euroopa Liidu ja nende kolme mikroriigi vahel, kui me viime ellu seda assotsieerimislepingut, selleks et juhtida tähelepanu ja muuta see assotsieerimisleping edulooks me mõistame nende riikide eripärasid ja siin on ka teatud õppimise võimalus meie kõigi jaoks, me kõik oleme kuulnud seda kriitikat ning see kriitika tegelikult, mida tehakse nende riikide aadressil, kohalduks ka teistele riikidele, kui me räägime just äh, maksuparadiisidest. Euroopa Liit peab selgitama, arutama assotsieerimislepingu eeliseid äh, nendele riikidele, selgitama, et nad saavad osaks Euroopa suurtest saavutustest ning äh, kokkuvõtteks peame tunnustama ka nende pingutusi, et kooskõlastada nende õigussüsteemid Euroopa Liidu süsteemidega, tunnustan neid ja soovitan neil sellel teel edasi minna ning paljud meist loodavad, et see kõik on peagi ratifitseeritud. suur tänu, härra Lopes Aguilar, palju õnne tehtud töö eest, arutelu on lõppenud ning hääletus toimub homme. nii, kas järgmine raportöör on kohal? järgmine teema on Morten Lokkekaardi raport härra Lokkekaart parasjagu saabub siia, see puudutab toodete ja teenuste ligipääsetavusnõudeid ja nüüd annangi sõna raportöörile, palun. Thank you, chair is because something is happening in London as well. Well, I'll, I'll be brief. jah, ma jään hiljaks, sellepärast et äh, Londonis ka juhtub asju. lugupeetud äh, volinik, lugupeetud variraportöörid, kallid kolleegid. praegu on tähtis hetk meie jaoks siin Euroopa Parlamendis. ka umbes kaheksakümmend miljonit Euroopa kodanikku tahavad, äh, et tagatakse ligipääsetavus erinevatele teenustele ning toodetele. et tulevikus sõltumata puuduses, puudest või piiratud funktsioonist saab kasutada televiisorit, arvutit, kõiki neid igapäevaseid töövahendeid võrdselt kõikide teiste tarbijatega. et hädaolukorras saab helistada numbrile üks, üks, kaks, et saame leida Äh, piiramatut informatsiooni oma rongiliikluse kohta ja nii edasi, kõik need asjad, mida meie teised peame eneseks, iseenesestmõistetavaks, äh, kuid äh, mida puuetega inimesed ei saa samamoodi endastmõistetavaks pidada. selle õiguseaktiga tagatakse ühtlustatus, mida on juba lubatud palju aastaid ning mida soovib ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon. mul on äh, väga hea meel selle üle, ma olen väga uhke selle üle, see on olnud väga raske töö osaleda nendes läbirääkimistes, kuid äh, ma olen uhke nende muutuste üle, mis nüüd aset leidma hakkavad. näiteks äh, sada kaksteist teenuse kasutamine ning makseterminalid iseteenindusterminalid, ja äh, kõik linna transporditerminalid, äh, metroo, buss, trammid ja nii edasi on kaasatud sellesse ligipääsetavuse algatusse. parlament on selles äh, protsessis osalenud kogu aeg, ehkki nõukogu seda alguses ei soovinud. me aitasime tagada ka hea tasakaalu ettevõtete jaoks, jätsime mikroettevõtted välja ja äh, teenuste osas ja mikroettevõtted, kes äh, pakuvad tooteid, äh, nende jaoks on teised nõudmised, funktsionaalsed nõuded, mitte tehnilised nõuded, see tähendab seda, et ettevõtted saavad endiselt tegeleda uuendustegevusega ning parandada oma ettevõtteid ning keegi ei kirjuta neile ette, kuidas seda teha. kas tõesti kõik on nii roosiline ja täiuslik? ei, loomulikult mitte. kõikides läbirääkimistes tuleb loomulikult minna kompromissile ja ma tean, et kohustuslik nõue öö, eluasemete osas ei ole kaasa võetud siia, selle üle on pettumus. aga jah, selleks, et kõik teised head asjad läbi läheksid, olime me valm-, oleme me sunnitud minema kompromissile me ei tahtnud äh, eduvõimalusi paljudes teistes valdkondades kodanikelt röövida ja seetõttu selles küsimuses äh, asustatud äh, keskkonna osas lähtusime vabatahtlikkuse põhimõttest. ma loodan, et Euroopa Parlamendi koda toetab seda olulist õigusakti jõuliselt, aitäh! kolleeg Kosa, poolteist minutit ja tööhõive ja sotsiaalkomisjoni nimel, palun. hosszú út vezetett idáig. 2009-ben én lettem az első siket képviselő itt a házban. jah, mina olen esimene saadik siin Euroopa Parlamendis, kes on kurtum. aastal kaks tuhat üksteist eh, võeti vastu eh, puuetega inimeste liikuvuse pakett ja samuti puuetega inimeste strateegia kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. ja ma olen sellega seoses palunud komisjonil võtta meetmeid meet selleks, et puuetega inimestele appi tulla. ma olen rõhutanud, et tõketest vaba elu on väga tähtis nõue Euroopa Liidu tasandil ja selleks on vaja kõigepealt luua raamtingimused. viimasel viiel aastal paraku ei ole meil olnud võimalik vastu võtta võtta õigusakti, aga aastal kaks tuhat üksteist komisjon koostas sellise õigusakti ja ma loodan, et nüüd on tulemuseks hea tekst, mis integreerib puuetega inimesed ühelt poolt ja teiselt poolt mõjub hästi ka majanduse arengule. meie mandaadi lõpp lõpp on väga ligidal ja meil tuleb kiiresti oma töö ära teha. ma olen uhke ja ka äh, pisut liigutatud äh, toimuvast ja tahan kõikide puuetega inimeste nimel teile suurt tänu avaldada. ja ma palun, et te jätkaksite ka tulevikus samal viisil. see, mida me täna ei saavuta, saavutame homme. tehkem selle nimel koostööd ja ma tahan tänada ka meie raportööri pühendumuse eest. jah, tänu teile on sündinud hea tekst, millele ma saan oma toetuse anda e